friends, you are kallid sõbrad, tere tulemast kõigile Tööhõive Sotsiaalkomisjoni kohtumisele ja seda vaatamata sellele, et äh, üksteist minutit äh, oleme me juba oma algusega hilinenud, me peame selle aja nüüd tasa tegema, kõigepealt tahtsin ma anda teile teada seda, et äh, meie päevakord on pisut muutunud, päevakorrapunkt number neli Euroopa koolitusfondi direktori kandidaadi kuulamine eh, ning eh, päevakorrapunktid viis ja kuus hindamiskoosolekud, eh, mille viivad läbi koordinaatorid pärast ETF-i e direktori kandidaadi kuulamist, on tühistatud. hääletamine päevakorrapunkti üksteist osas liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad lükatakse edasi ja see leiab aset äh, erakorralisel komisjoni kohtumisel viieteistkümnendal mail Strasbourgis. see aga tähendab, et äh, meil on äh, täna rohkem aega esitada küsimusi volinikele. Äh, nemad muidugi peavad ka oma ajakavast selle kõige kontekstis kinni pidama ja see tähendab äh, seda, et homme hommikul me alustame oma tööga mitte kell üheksa, vaid üheksa kolmkümmend ehk siis kolmkümmend minutit on kõigil uneaega rohkem seetõttu ja nüüd liigume edasi, kas kõik on nõus, et me kinnitame päevakorra sellisel kujul äh,, nagu ma just ütlesin, jah, väga hea, kõik keeled on äh, tõlkerežiimiga äh, tagatud, välja arvatud soome, malta, horvaatia ja iiri keel ja ma tahaksin tervitada siin ka kahtekümmet kaheksat äh, praktikanti äh, kirjaliku tõlge peadirektoraadist, äh, kes on meie koosolekul täna kohal. tere tulemast teile kõigile ja te kindlasti nüüd saate siin äh, näha, kuidas äh, praktikas asjad, äh, asjad leiavad. tegelikkus on siis selline, et kõik me siin sageli kõneleme väga halba inglise keelt, aga teie saate tulevikus seda olukorda aidata parandada. igal juhul suur tänu tulemast ja liigume nüüd edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus struktureeritud dialoogi raames asepresident Dombrovskise ning volinik proua Tysoniga annan sõna härra Dombrovskisele, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esinaine, austatud parlamendisaadikud. mul on väga hea meel täna siin viibida Äh, selleks, et äh, äh, pidada maha arvamuste vahetus struktureeritud dialoogi raames ning rääkida ka selleaastase komisjoni töökava rakendamisest ning nendest eeskirjadest, mille me oleme paika pannud. komisjon on tulnud välja väga ambitsioonika kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta töökavaga, mille eesmärgiks on sotsiaalse konvergentsi parandamine ning Euroopa sotsiaalse dimensiooni parandamine samamoodi ja me oleme just Euroopa sotsiaalõiguste samba vastu äh, võtnud ja seal on neli konkreetset algatust ka välja toodud, mis sellega on seotud. me oleme äh, avalikkuse konsultatsiooniprotsessist äh, õppinud nii mõndagi, me oleme ka jaanuarikuisest teie raportist oma õppetunnid teinud. eelmisel nädalal proua Tyson ja mina kuulsime välja selle samba pärast selle kolleegiumis vastuvõtmist ja me oleme teinud tööd ka kaasnevate algatuste raames, mis on väga oluliseks äh, osaks komisjoni töökavast äh, sotsiaalne sammas äh, on väga konkreetne samm edasi, mis näitab, et sotsiaalne dimensioon ei ole mitte ainult abstraktne mõiste meie jaoks Euroopa Komisjonis või teie jaoks siin Euroopa Parlamendis, vaid see on tegelik reaalsus, mis mõjutab iga Euroopa kodaniku elusid ja äh, me oleme lubanud tugevdada Euroopa sotsiaalset dimensiooni ja me tahame võtta arvesse muutuvat reaalsust selleks, et parandada igapäevast elu äh, Euroopas. Äh, volinik Tyson räägib lähemalt meie ühistest prioriteetidest, mis meie ühisdeklaratsioonis on ka kajastamist leidnud, kuid mina tahaksin rääkida sellest, mida me eelmisel nädalal tegime, mis on kahe failiga seotud ja mis on seotud sotsiaalpartnerite konsultatsioonidega kõigepealt eh, juurdepääs sotsiaalkaitsealgatustele sotsiaalkaitse, äh, mis on inimestele tagatud, äh, eriti just FIE-de puhul, on olnud väga oluline äh, osa Euroopa Parlamendi resolutsioonidest ja meie tehtud tööst. eelmisel nädalal me algatasime sotsiaalpartneritega ametliku arvamuste vahetuse sellel teemal, mis puudutaks kõigi töö tegemisvorme. selle eesmärgiks on tagada see, et kõik inimesed, kes töötavad, oleksid kaitstud ja saaksid ähm, ka uute tööhõivevormide puhul ähm, nautida sotsiaalkaitsehüvesid, ilma kaotamata konkurentsieelist. ja äh, meil on ka raamedirektiiv sellega seoses, mis puudutab kõigi äh, töövorme. ja me tahame astuda samme tagamaks, et äh, töötajad äh, saaksid selget informatsiooni äh, töölepingute iseloomu kohta ja sisu kohta. on selgunud, et väga paljud töötajad ei ole saanud kirjalikku informatsiooni oma töötingimuste kohta või vajalikku informatsiooni õigeaegselt. see puudutab nii siseriiklikke töötajaid kui teiste töövormide all töötegijaid ja mõlema valdkonna puhul äh, peame meie äh, aluslepingute kohaselt äh, konsulteerima ka sotsiaalpartneritega ja kuna see esimene aspekt, mis puudutab sotsiaalkaitse küsimust, on väga laialdane valdkond, oleme me ka avaliku konsultatsiooniprotsessi käivitanud koos volinik Taisseniga, tahame me tulevikus teha koostööd teiega nendes valdkondades, nende algatuste raames, mis sotsiaalsambaga on seotud, selleks et inimeste elu reaalselt paremaks muuta. struktureeritud dialoog tahab näidata teed ka selles osas, mida Euroopa Komisjon tulevikus teha tahab selles valdkonnas, valdkonnas. Te teate, et Euroopa Parlamendiga ja nõukoguga oleme me komisjonina äh, võtnud vastu ühisdeklaratsiooni ja mm, äh, me äh, tegeleme sellega eriti aktiivselt selle aasta teises pooles sambas sisalduvad õigused ja kohustused on ettevalmistusprotsessi oluliseks osaks, kui me räägime sellest proklamatsioonist. mis puudutab Euroopa Liidu tasandil tehtavat tööd, siis Euroopa Liit tahab tegeleda järgnevates valdkondades. olemasoleva seadusandluse ellurakendamine tõhusal viisil Euroopa Komisjon vaatab, kus on lüngad sotsiaalaki ellurakendamises ja kus on vaja midagi ära teha olukorra parandamiseks. teiseks, komisjon on pühendunud sellele, et vaadata, kas Euroopa majanduspoliitika poolaasta ähm, rakendamine toimub hästi ja tuleb tegeleda ka mm, vastava tulemustabeli küsimusega ja seda siis tulenevalt ka Euroopa Parlamendi ähm, taotlusest. ja meie eesmärgiks on tagada sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse tegevuse edendamine, see peab toimuma äh, üheaegselt, äh, meil on väga palju väljakutseid, millega me peame silmitsi seisma, demograafilised väljakutsed, globaliseerumine ja muud sarnased väljakutsed, mida tuleb arvesse võtta. Äh, nüüd see ähm, järelmõtlemisdokument selles küsimuses toobki välja praeguse olukorra ja tuleviku võimalused. selles dokumendis püütakse ähm, anda hea alguse aruteluks järgnevatel kuudel ning vaadata, kuidas oleks võimalik tegutseda sotsiaaldimensiooni erinevates valdkondades meie eesmärkide saavutamiseks. suur aitäh ja ootan põnevusega konstruktiivset koostööd teiega selles vallas. suur aitäh! suur aitäh, härra asepresident Dombrovskis teile ja nüüd ma annan sõna volinik proua Tysonile. palun, sõna on teil suur aitäh, lugupeetud esinaine ja suur aitäh, Valdis, kallid kolleegid, kallid sõbrad, kallid parlamendisaadikud. sotsiaalsem Euroopa on tõesti meie ühine eesmärk, mille poole meie teiega ühiselt liigume. Euroopa sotsiaalõiguste sammas rõhutab EMU-s ka sotsiaalsammast. see sammas on paika pandud selleks, et juhtida meie tööd konvergentsi poole püüdlemisel, parandamaks töö ja elutingimusi, töötingimusi Euroopas, Euroopas. ja meie tegevus selles valdkonnas on väga oluline selleks, et kujundada Euroopa kodanike tulevikku ja komisjon on tulnud välja seadusloomeliste ja mitteseadusloomelike algatustega selles valdkonnas, äh, tagamaks äh, juurdepääs sotsiaalkaitsele, tegelemaks äh, tööaja küsimusega ja muude sarnaste küsimusega, mida Valdis ka mainis. eelmisel nädalal me tegime need ka teatavaks koos sambaga. nagu te teate, siis komisjon on pühendunud nendele meetmetele, mis on suunatud töö ja eraelu tasakaalu paremale tagamisele. me jagame seda eesmärki, me oleme võtnud laien, laiema lähenemise ja katame oma tegevusega ka naiste ebapiisava esindatuse tööturul. see eh, kõik on juba aastakümnete tagune probleem ja me peame vaatama, kuidas naiste ja meeste kohustusi võrdsemalt jagada. meie algatus on kõigehõlmav pakett, meie eesmärgiks on parand-, kasutada praegust raamistikku ähm, perekonnaga seotud puhkuste küsimuses, paindliku tööaja küsimuses, aga me tahame välja töötada ka lisameetmeid, lisapoliitilisi meetmeid selleks, et äh, edendada äh, võimalusi tagamaks äh, see, et oleks võimalik see töö ja eraelu tasakaal tagada Äh, ühisdeklaratsioonis on ära toodud ka dokumendid, mille kallal on töö juba alanud ja millega me jätkame. kõigepealt tööjõu liikuvuse küsimus. me oleme näinud seda, kui oluline äh, see küsimus on äh, kodanikele. see on olnud oluline juba ka minevikus ja on ka praegu seda kodanikele on vaja suuremat mobiilsusvõimalust Euroopas, aga see peab olema ka õiglane, see peab olema tagatud kõigile see ei tohi olla äh, valdkond, kus äh, inimeste, Euroopa inimeste huvid eri piirkondades põrkuvad teineteise vastu. nüüd töötajate direktiiv, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre äh, Äh, Moran Chartier'd äh, ja Agnes Jongeriust äh, nende tehtud töö eest selles valdkonnas ja ma tervitan seda raporti projekti, millega te olete välja tulnud. ma usun, et ja Elisabeth on ka siin, vabanda, ma sind esialgu ei märganud, ma usun, et te mõlemad olete teinud väga head tööd ja olete jõudnud väga heale tasakaalule eh, selleks, et tagada õiglus ja mm, eemaldada tõkked, mis selles valdkonnas turul on läbirääkimised nõukoguga on edasi liikumas ja loodetavasti juunikuus Malta eesistumise ajal jõutakse ka kokkuleppele. kokkuleppele jõudmine on praegu olulisem kui kunagi varem. meie kodanikud tahavad näha õiglust ühtsel turul, me ei saa endale lubada lünki siin valdkonnas, sellepärast see on just see, mis on vesi eh, nende veskile, kes edendavad drastilisi ja liigselt lihtsaid lahendusi Ehm, ma loodan, et me suudame sotsiaalsema Euroopa huvides nendes valdkondades võimalikult kiiret äh, progressi saavutada. me peame keskenduma sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, äh, mis meid lõhestab. Äh, lugupeetud kolleegid, teiseks valdkonnaks on sotsiaalne koordinatsioon. kahekümne kolmandal märtsil tulime välja ettepanekuga, mis puudutab sotsiaalkindlustusreegleid. see on tasakaalustatud ettepanek, mille eesmärgiks on tagada inimeste õigusi, aga samal ajal äh, anda instrumente ka liikmesriikide asutusele selleks, et äh, vältida peetusi. oluline äh, on tegeleda selle küsimusega, vaatamaks, kus hüvitise taotlus esitatakse ja kus neid välja makstakse on oluline leida õiglane lahendus. nagu ma ütlesin, siis Äh, olemasolevaid reegleid äh, lastetoetuse ekspordi valdkonnas äh, siin ei muudeta ja lapsetoetuse maksja jääb samaks reegleid selles valdkonnas ei muudeta, siis vähem kui üks protsent lastetoetusi Euroopa Liidus nii-öelda eksporditakse ühest liikmesriigist teise. nagu te teate, siis see ettepanek on üheks seadusloome algal, seadusloomeliseks äh, prioriteediks kolme institutsiooni puhul, ma tervitan seda tööd, mida raportöör on selles valdkonnas siin ära teinud ja me tahame edasi liikuda võimalikult kiiresti, et see vastu ka võetaks. ja lõpetuseks ma tahaksin mainida teemat, mis puudutab äh, töötajate kaitset äh, selliste ainete eest, mis on vähki tekitavad või mutageensed. minule on see teema väga südamelähedane ja mina olen tahtnud tulla välja uute piirnormidega nii kiiresti kui võimalik. Äh, samal ajal äh, iga aine puhul tuleb läbi viia üksikasjalik hinnang, kulutulu analüüs ja seetõttu olen mina teinud ettepaneku minna edasi plokkidena, kõigepealt tuleks alustada nende kemikaalidega, kus äh, informatsioon osaliselt on juba kättesaadav. Kaks esimest gruppi on juba ähm, läbi töötatud ja nende ettepanekute osas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töökava raames komisjon on tulemused juba teile edastanud ja loodetavasti me suudame suudame selles valdkonnas võimalikult kiiresti kokkuleppele jõuda ja kolmanda grupi osas on äh, töö juba alanud ja loodetavasti kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses äh, me suudame edu siin ka saavutada. Äh, ja me oleme kavandanud tuleviku tegevuse ka veel edasiste ainete valdkonnas. ma hindan kõikide kolleegide poolt tehtud tööd eh, nendes valdkondades nende dokumentide kallal ja nagu eh, ka härra Dombrovskis ütles, eh, ootan ka mina te, teiega koostöö tegemist sotsiaalsamba küsimustes mm, ja sellega seotud teemadel. nüüd on kõik ettepanekute laual ja väga oluline on ühisele keelele jõuda ilma viivituseta Äh, iga kord, kui me äh, uue seadusandliku dokumendi lõplikult vastu võtame, tõestame me oma kodanikele, et sotsiaalne Euroopa on tõesti reaalsus, Euroopa saab äh, parandada väga paljude eurooplaste elusid parema seadusloome läbi ja loomulikult ka seeläbi, et äh, me tuleme välja äh, eesmärkidega ja neid ka täidame. ja seda kõike meie sotsiaalfondide abilt. nagu alati olen ma äh, valmis seda kõike teiega arutama ja ma ootan nüüd põnevusega teiepoolseid küsimusi, aitäh! suur tänu, proua Tyson! järgmisena saab sõna härra Pekker. Uh, suur tänu, proua eesistuja suur tänu, asepresident, proua volinik. tahaksin väljendada väga positiivset äh, suhtumist. Äh, pärast, pärast eelmisest nädala seisukohavõttu võrdne ligipääs tööturule, õiglased töötingimused, ka piisav sotsiaalkaitse, see on vägagi äh, meie töö keskmes ja hindan kõrgelt samuti seda, et sotsiaalsed turupoliitikad on aluseks kõigele sellele, mida me praegu edendame. on väga tore, et meie ees on nüüd uus, uued ettepanekud mitmete meetmete osas, kaasa arvatud töö ja, ja eraelu tasakaalu ettepanek mis on sadade, tuhandete või miljonite eurooplaste murede keskmes. nii et ma olen selle kõige üle vägagi rõõmus. on paremad tööhõivevõimalused, mida ei saa kuidagi tühi, tühikus saavutada. peame keskenduma oma töötajate oskuste edendamisele. peame suurendama digitaalset turumajandust tehnoloogiat, mis äh, aitab töökohti luua. selleks on vaja ka vastavaid oskusi siseturul. teiseks kutsuksin komisjoni üles mitte silmist kaotama elukestva õppe tähtsust. see on liikmesriikide ülesanne, kuid samuti on väga hea, kui komisjon seda oluliseks teemaks peab, nagu te siin ka näitasite ja palun jätkake samas vaimus me peame vanemad töötajad taas kaasama ja need rühmad, kellel on olnud raskusi. Teie komisjon, olete võtnud selge seisukoha äh, liikmesriikide pädevuse osas, liikmesriikide õigusaktide osas ja seepärast, kui me järgime nüüd teie väga vastutustundlikke samme. ja mõtleme just sotsiaalpartneritele, kus te olete väga mõistliku ja viljaka lähenemise algatanud, siis ma arvan, et see on Euroopa Liidu arengu jaoks väga oluline lähiaastatel. suur tänu. tänu, härra Becker. proua Jongeerius. tänan, proua esinaine, tänan, härra asepresident, tänan, proua volinik tänan tulemast, tänan tutvustamast oma kavasid. ma mõtlen pidevalt härra Dombrovskise sõnadele. kavas on muuta reaalset elu, kodanik, tavakodanike reaalset elu Euroopas. sellele eesmärgile mõeldes pean ma ütlema, et mina väljendaksin ennast natuke erinevalt härra Beckerist eelmise nädala ettepanekute osas. kõigepealt ma tänan tunnustuse eest, komplimendi eest äh, meie tööle lähetustöötaja direktiivi osas. ma olen kindel, et ka kolleeg Palas äh, teeb konstruktiivset koostööd sotsiaalkindlustuse osas ja asjad liiguvad edasi, aga kui ma nüüd mõtlen sellele eelmise nädala, esimesel nädalal esitatud paketile, siis ma oleksin siiski palju kriitilisem. muidugi on hea, et meil on töö ja eraelu tasakaalu ettepanek, kuid meil oleks siiski vaja emapuhkuse osas uusi ettepanekuid, mis on osa paketist. ja teiseks kui me tahame suure, paremat liikuvust, siis tuleb muuta reegleid, kuid teisalt tahaksime näha ka seda, et meil oleks piiriülene tööinspektsioon Euroopas. ja ka tahaksime näha seda, et meil oleks Euroopa sotsiaalkindlustus Äh, laste vaesus on oluline teema muidugi, kuid kus, kuid paraku paketis konkreetseid ettepanekuid selles osas ei ole. ja lõpetuseks võib-olla kõige olulisem teema, mida tuleks mainida, on see, et kuigi ma olen endine ametiühingu liider, siis ma, siis ma pean oluliseks sotsiaalpartneritega konsulteerimist, aga nende kahe ettepaneku osas, aga ma arvan, et oleks tark, kui komisjon ütleks sotsiaalpartneritele väga selgelt välja, et kui konsultatsioonid teemal, mis puudutavad sotsiaalkindlustuse ligipääsu kõikides töövaldkondades, et kui sotsiaalpartnerid ei tule välja oma ettepanekuga, siis komisjon teeb seda, sest vastasel korral ma kardan, et järgnevad konsultatsioonid ilma konkreetsete tulemusteta, mis muudaks tavatöötajate reaalset elu Euroopas. suur tänu, proua Trebesius! ja suur aitäh, lugupeetud esinaine, kõigepealt tahaksin omalt poolt tänada volinikke, et nad täna on siia tulnud ja tutvustanud meile kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta komisjoni tegevuskava. Euroopa Liidus on juba sotsiaalstandardid üleilmses võrdluses väga heal tasemel ja nüüd Mm, tööhõive ja sotsiaalkomisjonis me teeme tööd selle nimel, et edasi siis ähm, seadusandlikke akte selles valdkonnas vastu võtta mm, või tegeleda selles valdkonnas, kus on rakendamise puudujäägi veel Euroopas, see mõjutab ka konkurentsi. eelmisel nädalal äh, tulite te välja ambitsioonika äh, algatuspaketiga ja minu fraktsioonile on eriti oluline see, et äh, kodanikud saaksid sellistest pakettidest tõesti lisandväärtust, mida liikmesriigid eraldiseisvana oma kodanikele ilma Euroopa Liiduta pakkuda ei saaks. Ähm, konkurentsivõime, ähm, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, majanduskasv ei tohi äh, probleemide all kannatada, me peaksime neid nähtusi omalt poolt ähm, toetama. ma tahaksin teada, kas teil on ka praegu aktuaalseid konkreetseid plaane äh, ellu rakendada konkreetseid äh, seadusandlikke akte, nagu näiteks tööaega puudutav, kas te võiksite konkreetseid ettepanekuid tuua selles osas äh, või on konkreetseid murepunkte, millele tahaksite keskenduda ja teiseks ma tahaksin teada, kas komisjonil on kava parema õigusloome äh, valdkonnale äh, rohkem tähelepanu pöörata selleks, et sotsiaalpartnerid lähemale on omavahel tuua. Ähm, äh, kas te teete tööd selle nimel, et ähm, äh, need tulemused äh, oleksid kõigile ähm, kättesaadavad, et me saaksime võimalikult riske vähendada ja ma tahaksin veel teada, mida komisjon teeb selleks, et oma poliitikat või Äh, makromajanduslikke stabiilsusaspekte äh, liikmesriikidele edastada, sellepärast et minul on jäänud mulje, et sellised Euroopa-ülesed teemad äh, ei jõua piisaval määral Euroopa kodanikeni ja Euroopa Liit saaks siin rohkem ära teha kindlasti. aitäh juba ette vastuste eest. Gracias, señora presidenta, y muchas gracias y bienvenida suur aitäh, äh, suur aitäh, lugupeetud volinikud, et te siia tulite, kõneldes äh, Hispaania esindajana tahaksin mina ta, mina suunata oma poolt öeldu just härra Dombrovskisele ma en, loodan, et te olete nüüd ka õige tõlkekanali üles leidnud, on see nii suurepärane, nii. aga Mm, ma piirdun oma sõnavõtus vaid mõne üksiku äh, teemaga. Te äh, tõite välja sotsiaalse Euroopa defineerimisel kolm faktorit. jaa, tegelikult kahtlust ei olegi, sotsiaalne Euroopa on äh, oluline, väga oluline lause Euroopa kodanike jaoks. kui me tahame Äh, kodanikega äh, rääkida, siis on väga oluline tagada õigused ja nende austamine Euroopas. ja äh, me oleme rohkemad kui kokkulepetel põhinev turg. me ei saa kõiki sotsiaalküsimusi jätta lihtsalt rahvusriikide otsustada, sellepärast et kui me selle lähenemise valiksime, siis ühe ühine ja ühinenud Euroopa oleks õõnestatud me praegusel hetkel peame mõistma, et äh, lähimuspõhimõte puudutab just äh, detsentraliseerimist, me räägime tegelikult põhiõigustest, äh, mis moodustavad omavahel Euroopa nii-öelda kodakondsuse ja see läheb kaugemale praktilisest rakendusest ainult ja loomulikult rakendus mm, tuleb tagada, aga seda tuleb teha võimalikult tihedas seoses igapäevaeluga. ja kui me tahame parandada Euroopa kodanike igapäevaelu, eh, siis me peame mõistma, et eh, nende olukord on parem ühendatud Euroopas. Eh, me ei saa tegutseda lihtsalt tegutsemise pärast, me peame tegutsema ühiselt Euroopana ja see eeldab ka finantssolidaarsust selleks, et seda Euroopa sotsiaalset aspekti katta ja see on see, mida ma tahtsin siin esile tuua mul ei ole aega proua Tysoni poole pöörduda, aga ma võtan nüüd sõna prantsuse keeles edasi kõik, mis te ütlesite, on väga tore, aga mõelge palun kahele asjale tulevikku silmas pidades. ei ole mingit põhjust selleks, et Sotsiaal-Euroopa kontekstis, mõeldes solidaarsusele, et me ei tegeleks vaesuse ja äärmise vaesusega, mis tuleb välja juurida, kas komisjon võiks võtta siin konkreetseid meetmeid? ja teiseks, sotsiaalset Euroopat ei tule, kui me ei võitle ja siin äh, ütlen seda härra Dombrovskisele, kui me ei äh, võitle majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika vallas koos ebavõrdsusega. tänan väga. The... suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Riina Ronjakari. Er. suur tänu. suur tänu mõlemale volinikule nende sissejuhatavate sõnavõttude eest. sotsiaalsammas on muidugi teema, mille kallal me kõik oleme juba pikka aega töötanud ja oleme ootanud kohtumist teiega. sotsiaalprobleemid äh, on Euroopas kõikjal. Teie eelmise nädala ettepanekud põhinevad kahekümnel põhimõttel ja sotsiaalsel tulemustabelil, kuid äh, nendega on seotud ka küsimused. täna meil on juba ter-, kõikehõlmav süsteem selleks, et äh, kontrollida majandust ja eelarvet, äh, selleks on ette nähtud Euroopa poolaasta süsteem. kuidas komisjon näeb sotsiaalse tulemustabeli seost soovitustega Euroopa poolaastas? kas äh, sotsiaalsed põhimõtted on sama olulised kui äh, finantsküsimused täna? ja nüüd digitaalmajandusplatvormide majandus, platvormide majandus selle strateegiaga tulite välja juba varem, kas nüüd me, kas nüüd võib oodata uusi algatusi, uusi mõtteid selle kohta, kas võib olla kindel selles, et meie töötajate õigusi kaitstakse seda tüüpi platvormimajanduses nagu Uber ja kõik teised, digitaalseid platvorme on ju palju täna. seda on järgmine kõneleja. suur tänu, Jean Labert. suur tänu, mul on kaks küsimust. esimene on seotud sotsiaalsambaga. sotsiaalsed õigused loomulikult on äärmiselt olulised kõikjal Euroopa Liidus, aga mina tahaksin teada, kuidas see on seotud mobiilsuspaketiga? kas me oleme suutnud kindlaks teha, millised lüngad hetkel on jäänud sotsiaalkindlustuse koordineerimise vallas ja sotsiaalabi vallas? meil on liikmesriikide kodanikke, kes näiteks äh, on praktiliselt äh, sunnitud välja rändama, sest nad ei saa mingit teatud toetusi. inimeste suhted sotsiaalkindlustussüsteemidega on sageli seotud piiriüleste liikumistega. mida, mida on tehtud selleks, et need lüngad äh, täita ja probleemid lahendada nende inimeste puhul, kes rändavad piiriüleselt. ja veel üks valdkond, mis on endiselt meie ees laual ja millest me vähe oleme kuulnud, on oskuste agenda, oskuste tegevuskava, rohelised töökohad ja ringmajandus kuidas kulgeb dialoog komisjonis, milline on selle struktuur, et neid kahte poolt ühendada, oskuste edendamine ühelt poolt ja ringmajandus teiselt poolt. olen sel-, selge see, et ma olen nüüd rääkinud liiga pikalt, siin tagaridades juba protesteeritakse. Laura. aitäh, Laura Aagiat ei ole kohal, siis Dominic Martin järgmisena, palun. tänan väga. see struktureeritud dialoog, iga-aastane kokkusaamine, kus parlamendi komisjonides kommenteerime me siis Euroopa Komisjoni töökava. see kannab alati väga uhkeid nimesid. aastal kaks tuhat viisteist oli meil tegemist uue hoo andmisega. kaks tuhat kuusteist rääkisime me, et enam ei saa kasutada konventsionaalseid juhtimismeetodeid. tänavu on teemaks vastata ootustele selleks, et Euroopa võiks kaitsta ja tegutseda. igal aastal seega, aasta aasta järel, näeme me, et sõnakasutus muudkui edeneb. meil on väga raske, aga samas teha ettepanekuid ja muudatusi, sest kõik see annab taas kinnitust Euroopa Komisjoni võimule ja te-, ja näitab, kuidas ta sekkub liikmesriikide asjadesse. ma läheksin veelgi kaugemale, proua volinik. isegi siis, kui Tööhõivekomisjon ja tema su-, suurepärased liikmed teevad ettepanekuid, väga sageli on vastus täpselt sama. räägi edasi, see huvitab mind väga komisjoni tegevuskava osas, proua volinik, nagu ikka, on tegemist väga ähmase tekstiga. siin on palju ilusaid kavatsusi, aga täpsust on vähe, konkreetsust on vähe. olgu see tegemist kuludega või tegevustega. tema eesmärk muuseas ei olegi selget programmi paika panna. eesmärk on lihtsalt äh, kommunikatsioon ja muuseas siin saalis näidatakse ka üles rahulolematust. aasta aasta järel samad tõdemused, samad mured, samad soovid. tööhõive komisjoni panusest rääkides. igas punktis nõutakse rohkem sekkumist, rohkem kontrolli komisjoni poolt komisjon tahab alati sekkuda liikmesriikide asjadesse ikka rohkem ja rohkem, küll tahetakse uusi poliitikaid, küll tahetakse, ja sellega ma ka lõpetan, teised rääkisid muuseas palju kauem kui mina, soovitakse e-, kontrollida rakendamist liikmesriikides. sama tõdemus ja sama hinnang meie poolt, tänan. aitäh, härra Märten! enne kui äh, annan sõna järgmistele kõnelejatele, siis annaksin sõna vastamiseks esmalt härra asepresident Dombrovskisele ja siis proua Tysonile. härra Dombrovskis, palun. aitäh. küsimusi oli mitmeid, mis siin tõstatati, püüan lühidalt vastata kuna küsimusi oli tõesti palju, esmalt härra Peker, suur tänu, et toetust avaldasite nendes küsimustes. Teie keskendusite oma sõnavõtus oskustele, tõepoolest, see on üks nendest valdkondadest, millele me Euroopa oskuste töökavaga keskendume. me oleme näinud, et Äh, töötamise viisid äh, on muutunud, äh, osk-, vajadus on tekkinud erinevate oskuste järele ja on vaja ajakohastada neid oskusi, mis meie töötajatel praegu on. on töötajad vaja kaasata innovatiivsetesse sektorisse, digitaalmajandusse, seega elukestev õpe on üks meie prioriteetidest, kuna me ju soovime, et inimeste oskused vastaksid tööturu nõudmistele seeläbi saaks tagada, et inimestele on tagatud ligipääs headele töökohtadele. edasi äh, proua Jongeeriuse küsimused, taas tõstatati mitmeid huvitavaid äh, küsimusi. Teie mainisite töötajate liikuvust me teame, et töö sellega on praegu veel pooleli. mainisite ka lähetatud töötajate direktiiviga, sellega me praegu tegeleme, aga ka mitmete muude valdkondadega ning mis puudutab konsultatsioone sotsiaalpartneritega, Äh, küsisite samuti sotsiaalkindlustussüsteemile ligipääsule. jah, tõepoolest, me oleme käivitamas konsultatsioone sotsiaalpartneritega, aga see ei takista komisjonil tegutsemast, juhul kui sotsiaalpartnerid ei suuda kokkuleppele jõuda. hea näide ja selge näide sellest on meie töö ja eraelu tasakaalu ning vanemapuhkuse algatus, kus me tõepoolest äh, sellise probleemiga silmitsi seisime. edasi tõstatati küsimusi tööaja direktiivi kohta. praegu me töötame teatise kallal, kus me äh, püüame selgelt paika panna ka kohtupraktikast tulenevalt, milline on hetkeolukord ning milline on liikmes, erinevate liikmesriikide tööandjate ja töövõtjate seisukoht ning millised on need uued eeskirjad, mis tuleks siin, mida tuleks siin kaaluda. mis puudutab paremat õigusloomet, siis muidugi me järgime parema õigusloome põhimõtteid ja samuti tuleks mainida ka olemasolevat õiguse rakendamist, seda me praegugi, praegu hindamegi, kus on need tühimikud rakendamises ja kuidas kõige paremini tuvastada, milliseid samme on vaja astuda nende tühimike täitmiseks. edasi konkreetne küsimus rahastamise ja äh, finantsalase solidaarsuse kohta äh, seoses sotsiaalse mõõtmega. esiteks muidugi me peame kasutama olemasolevaid Euroopa Liidu fonde, Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, aga ka Regionaalarengu Fondi vahendeid saab siin kasutada sotsiaalsetel eesmärkidel. samuti pakume liikmesriikidele võimalusi olemasolevate Euroopa Liidu fondide ümberpaigutamiseks, selleks et äh, nende abil saaks tegeleda ka sotsiaalsete küsimustega. sellised võimalused on olemas, me teame, et praegu äh, toimub praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahe äh, hindamine ja peagi kõnelused algavad ka uue mitmeaastase finantsraamistiku üle, seega tuleme tagasi peatselt nende küsimuste juurde, millised on need konkreetsed sammud, kuidas ka sotsiaalset mõõdet rohkem kaasata samuti meenutan, et vastavalt aluslepingutele jääb see valdkond siiski peamiselt liikmesriikide pädevusse. samuti mainisite ebavõrdsuse vähendamise pro-, küsimust, sellele me samuti keskendume selleaastase Euroopa poolaasta raames, kui me juba Euroopa poolaastast räägime, meie prioriteetides oleme me selgelt rõhutanud vajadust vähendada ebavõrdsust Euroopas. sellega on seotud ka järgmine küsimus, nimelt äh, sotsiaalne tulemustabel. tõepoolest, kui me praegu räägime Euroopa poolaastast, siis oleme korduvalt rõhutanud seda, et majandus- ja sotsiaalküsimusi tuleb käsitleda käsikäes ning sotsiaalne tulemustabel võimaldab meil paremini hinnata liikmesriikide edusamme äh, ja võtta arvesse seda ka riigipõhistes soovitustes ning selles keskendutakse samuti ka sissetuleku ebavõrdsuse vähendamisele. mis puudutab digitaalmajandust, platvormipõhist majandust, siis äh, see on praegu üks komisjoni algatustest, millega tegeletakse, nimelt suurendada sotsiaalkaitse võimalusi kõigile töötajatele, sõltumata sellest, millis, äh, milline on nende äh, töine olukord, kuna me peame lähtuma siiski ka sotsiaalsest akiist ja edasi tõstatati küsimus sotsiaalse tegevuskava roheliste töökohtade ja ringmajanduse kohta, oskuste tegevuskava roheliste töökohtade ja ringmajanduse kohta. jah, peatselt kuu lõpus käivitatakse konkreetne algatus, mis puudutab rohelisi töökohti ja praegu sotsiaalpartneritega töötame ka selles valdkonnas. konkreetseid samme peatselt Euroopa Komisjonilt seega näete. nüüd peaksin ilmselt lõpetama, aitäh! Thank you, Mr Dombrovski. aitäh, härra Dombrovskis, nüüd annan sõna proua Tysonile, palun uh,. aitäh! kasutan ära tõlketeenistuse pakutavaid võimalusi ning räägin oma emakeeles. loodetavasti oli teil nüüd aega kõrvaklapid pähe panna. härra Pekker, suur tänu esmalt teile. suur tänu, et nii positiivselt suhtute äh, meie töösse, eriti mis puudutab oskusi tegemist oli tõesti äh, väga kasuliku raportiga, mille te olete koostanud, me ka kindlasti ähm, kasutame seda oma töös ja koos saame programmiga töösse. muidugi raportis viidatakse ka äh, oskuste tähtsusele, meil on äh, kakskümmend punkti seal, see on esimesel kohal ja see ei ole ka üllatav, kuna oskused on väga olulised see kas annab inimestele võimalused või mitte, aga muidu me peame vaatama ka suuremat pilti, me peame rääkima võimalusest eh, inimeste tööturule kaasamisel, me peame pakkuma inimestele ligipääsu tööturule ja elukastvale õppele. samuti tuleb parandada töötingimusi, ligipääsu sotsiaalkaitsele tänan teid samuti selle eest, et rõhutasite, kui oluline on sotsiaalpartnerite kaasamine. Te teate, et sotsiaalne dialoog on meie jaoks väga oluline. see on üks meie, äh, üks lähtekohti, millest me komisjonis oma töös lähtume muidugi Euroopa majanduse koordineerimise poolaasta on samuti meie jaoks väga oluline, ka sinna oleme kaasanud sotsiaalsed partnerid, kuna meie leiame, et äh, nendest on äh, ettepanekute väljatöötamisel väga palju kasu. kui nendega on äh, enne ettepanekute koostamist põhjalikumalt koordineeritud neid, siis on suurem tõenäosus, et äh, ka rakendamine sujub paremini. mis puudutab töö ja eraelu tasakaalu, siis ütlesite, et teie leiate, et siit on midagi puudu, nimelt äh, emadele laiem kaitse, nagu te, kallid kolleegid, mäletate, siis meie ettepanekus me soovisime äh, laien-, laiendada emadele pakutavat sotsiaalkaitset, kaitset, seda eeskätt rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamisega Äh, esitasime ettepaneku, pakkusime paremaid võimalusi, aga võtsime selle tagasi, kuna nõukogus äh, oli see seisnud juba alates aastast kaks tuhat kaheksa, leidsime, et äh, selline lähenemine pole hea. lubasime, et edaspidi püüame minna veel kaugemale ja kaasata sellesse ettepanekusse ka isad, mitte ainult emad ning me ei puuduta mitte ainult hooldust, väikelaste hooldust, vaid pikaajalisemat hooldust, võttes arvesse kõiki äh, pere- ja tööelu äh, ühendamise aspektist vajalikke teemasid. tuletan teile meelde, et enamikes liikmesriikides on rasedus- ja sünnituspuhkus meie äh, direktiivis pakutust palju pikem. seega ei ole siin probleemiks mitte ainult äh, töötajate kaitse, ja me teame, et naised kogu oma karjääri jooksul äh, tegelevad rohkem töö ja eru, eraelu ühitamise probleemidega ja siia, siin ei ole kõige olulisem probleem mitte ainult liiga lühike rasedus- ja sünnituspuhkus. tarvesse tuleb võtta kõiki lapse kasvatamisega seotud aspekte, seega kui te tahate põhjalikumat ettepanekut, siis me peaks, peaksime sellest ka parlamendiga rääkima ja ma arvan, et jõuame heade tulemusteni kolleeg Trebesius, meie dokument sotsiaalpoliitika alal ja Euroopa tulevikku puudutav valge raamat käsitleb teie esitatud küsimust samuti. praegu on arutelud pooleli ja praegu võib lausa ette kujutada, et tõepoolest ühel hetkel Euroopa-ülene tööinspektsioon luuakse, samuti ka sotsiaalkindlustusalane nõukogu näiteks. muidugi kõik kolleegid ei ole teiega nõus, nagu, nagu ka meie ettepanekutega, aga aga kindlasti võite arvestada, et meie sotsiaalpoliitika dokumendis on see teema kajastatud. rääkisite sotsiaalpartneritega konsulteerimisest. ma arvan, et kõik suunad on ju väga hästi paika pandud, asepresident ka rääkis sellest. ja nüüd kirjalik tööleping. siin on konsultatsioonid vajalikud ja käi-, ja käimas, kuid kindlasti ei tohiks äh, jätta tähelepanuta sekkumise vajadust. komisjonil on teatud õigused ja kui äh, vaja, siis peame tegema ettepanekuid, ma arvan, et see peaks olema selge ka sotsiaalpartnerite suhtes. proua Brenius, te rääkisite uutest teemadest ja nende ellurakendamisest, väga õige. tuleb äh, toimida nii, et olemasolevaid sätteid ka rakendatakse. töötajate kaitse töökohal, töötajate kaitse vähki tekitavate ja muude ainete suhtes, me oleme sellest rääkinud, kolmepoolsed kõnelused on samuti käimas. teemasid on veel. tähtis on rakendamise aspekt ja rakendamine ongi meie tähelepanu keskmes. on vastu võetud õigusakte ja tuleb nüüd jälgida, et neid ka rakendataks. sambast veel kord rääkides. pädevus liikumist liikmesriikide poolt ei ole. ma arvan, et tuginedes meie pädevusele saame tegutseda võimalikult hästi. igaüks peab aga olema valmis kandma oma vastutust. härra Kalvi Šambu vaesus, mis me sellega ette võtame? jätkan hollandi keeles, ütleb kõneleja härra Kalve. ebavõrdsus on kindlasti üks olulisemaid teemasid. rääkides majanduskasvust aastaks kaks tuhat seitseteist, ebavõrdsus on igati ka meie tähelepanu objekt ja tehes soovitusi liikmesriikidele räägime ka sellest alati. on äh, uuringuid, mille on koostanud OECD ja teised, kus äh, asetatakse rõhk ebavõrdsusele. see on eetiline, sotsiaalne probleem, kuid mitte ainult. tuginedes meie pädevusele, peame me ka võitlema ebavõrdsusega. see on ühtlasi majanduslik probleem, sest see takistab majanduskasvu. ebavõrdsusega äh, võitlus on kindlasti äärmiselt vajalik, nii et kordan veel kord, me tegeleme selle teemaga ja peame seda väga oluliseks ka Euroopa poolaasta kontekstis. oleme maininud ebavõrdsust, võrdset kohtlemist, kõiki neid, kes jätavad õpingud pooleli, kellel on vähem võimalusi, kes lahkuvad õppeasutustest enneaegselt, kes ei suuda siseneda tööturule põhjustel, mis ei ole alati objektiivsed, me oleme sellest kõigest täiesti teadlikud ja võtame seda kõike arvesse. kuid igaüks peab tegutsema, kandma oma vastutust ja meil on oma vastutus, mida kavatseme ka kanda. tuleb silmas pidada sotsiaalset sidusust, kuid tuleb mõelda ka majanduskasvule, tööhõivele ja suhetele põlvkondade vahel. edasi tulemustabelist on palju räägitud. tegemist on instrumendiga, mis võimaldab meil jälgida, kuidas, läbi, läbipaistvalt jälgida, kuidas äh, igaüks oma ülesandeid on täitnud. see võimaldab meil paremini mõelda ja kavandada meie tulevikupoliitikat. majandus- ja sotsiaalpoliitika tasakaal on kindlasti tähtis meie jaoks on tähtis äh, sotsiaalne turumajandus, konkurentsivõimeline majandus, majanduskasv, sotsiaalne progress, see kõik käib äh, käsikäes ja toetab üksteist. see ongi meie, meie usutunnistus, kui lubate, meie piibel. sellest me ka lähtume. nüüd majandus ja eelarve, kas on võimalik rakendada sanktsioone six-pack, kaks-pack, eelarveprobleemid, mis võivad tekkida, sanktsioonid, mis on võimalikud, Euroopa kaks tuhat kakskümmend kontekstis ei ole see tingimata võimalik. me peame jääma tähelepanelikuks, meil on sotsiaalsed eesmärgid, mis on omakorda seotud tulemustega, liikmesriikide on võime olukorda mõjutada, kuid lõpptulemus sõltub siiski tervest reast faktoritest tervest reast lähenemistest ei saa öelda, et sotsiaalne aspekt on jäänud tähelepanuta, meil on sotsiaalsammas ja Euroopa poolaasta kontekstis äh, peab sotsiaalpoliitika jääma ka tähelepanu keskmesse. mõned mainisid vaesust, võitlust vaesusega, sotsiaalabi, proua Lamberts, te rääkisite sellest. see loomulikult on meie jaoks tähtis ja täht-, kajastub ka õigusaktides ja on koordineerimise objektiks. esitatud on muudatusettepanekuid. ka Euroopa Kohus on võtnud vastu mitmeid otsuseid, kus äh, räägitakse sellest, et kõik liikmesriigid ei, kõik ei, kõik kodanikud ei pääse tingimata ligi kõikidele sotsiaalsetele õigustele äh, kõigil ei ole veel õigust sotsiaalkaitsele liikmesriigid ei ole kohustatud tunnistama sotsiaalabi mõistet. sellel on seos võitlu-, võitlusega vaesu-, sotsiaal-, vaesusevastase võitlusega. me teame, millised on kaks, e-, kakskümmend eesmärki. me ei taha kindlasti olla vähem ambitsioonikad. ambitsioone tuleb mõnikord siiski, siiski kahandada, kuid meie sooviks oleks jääda siiski maksimaalsete ambitsioonide juurde. me tahame võimalikult tõhusalt võr-, võidelda vaesusega, mis on ka sotsiaalsamba jaoks äärmiselt tähtis, igal kodanikul peab olema õigus miinimumsissetulekule, igaüks peab saama elada väärikalt. tänapäeval on kaasaegsed sotsiaalkaitsevahendid kodanikud peavad äh, pääsema sots-, tööturule ja kodanikud peavad saama ka toetust vajadusel tööturule taassisenemiseks. see on parim viis, kuidas võidelda vaesusega. vajalik on koostöö kohalike ja riiklike ametiasutustega. selle, siin on meile abiks tulemustabel ja aktiivse kaasatuse strateegia. oluline on ka vahendite olemasolu EFSI näiteks, kus on samuti sotsiaalse tõrjutuse aspektiga tegeldud. on terve rida instrumente, mida on võimalik kasutada, mis ei välista ka koostööd teistega. pädevusest nüüd rääkides äh, Äh, rohelisest majandusest rääkides. siinkohal tuleb silmas pidada seda, et äh, ka tööstussektoris võivad olla programmid, kõik need, kes loovad töökohti, kõik need, kes otsivad tööd, äh, peavad mõtlema oma pädevusele, peavad mõtlema sellele, kuidas majandust edendada. seda võiks rakendada ka teistes majandusvaldkondades nüüd äh, sõnavara, sõnakasutus, mida Euroopa teeb? me võib-olla ei äh, kasuta päris täpselt samu sõnu, võib-olla ei räägi sama keelt, see on ka üks meie rikkustest, et igaüks saabki väljenduda omas keeles, kasutada omi sõnu, kuid Euroopa Liidu eesmärk on ju selge, komisjoni eesmärk samuti. Euroopa ei ole ainult turg Euroopa on koht, kus kodanikud on kaitstud ja tunnevad end kaitstuna ning äh, meil on äh, Euroopas äh, kokkulepped, mis me oleme sõlminud ning selge on see, et koostöö annab palju rohkem võimalusi kui isolatsioon. koostöö annab meile suuremaid võimalusi kui individuaalne tegevus. komisjoni äh, eesmärk on olla maailmas kuuldud, on äh, pakkuda välja lahendusi üleilmastumise suhtes, meil on kindlad põhimõtted ja väärtused, millele tugineb meie ühiskond ja selle korraldus, ja tulevikus saame oma rolli maailmas etendada, jäädes tugevaks. Euroopa on vajalik paljude teistegi poliitikate kontekstis majanduskasv ja töökohad on eesmärgid, mis meid ühendavad ja kindlasti on see ka teiste kokkulepete aluseks, sotsiaalsed, eelarvealased ja muud. peame selgelt rääkima, mis on ühise lähenemise lisandväärtuseks ja igaüks peab muidugi mõtlema Euroopa tulevikule, kaasa arvatud sotsiaalvallas. kui te minu käest küsite, siis isiklikult pean ma ütlema, et ma olen veendunud, et koostöö Euroopa tasandil on parim tulevikutagatis meie ühiskondade jaoks ja meie kodanike jaoks üksikuna. nüüd on meil seitse sõnasoovijat veel. Ribeiro eh,, Moran Shadji, Rodriguez and Stevens and now eh... härra Rolen juhatab nüüd koosolekut edasi, palun annangi kohe sõna Guillaume Bailassile. Guillaume, kus võiks olla Guillaume? Euh, juste, euh, je vais être très rapide, mais je... teen lühidalt ja kahjuks ei saa teie vastust ära kuulata, Äh, härra ja proua volinik, mul on väga kahju, aga oma raportiga seoses äh, on mul just praegu üks kohtumine kavas. me näeme, me teame, milline probleem on meie ees täna. ühest küljest on meil vaba liikumine, äh, kaupade ja inimeste vaba liikumine ja teisest küljest puudub meil sotsiaalne poliitika selles mõttes, et on erinevad sotsiaalmudelid Euroopas, mis ei ole omavahel äh, ühtlustatud, äh, tekib konkurents ja see konkurents viib selleni, et tekib vaenulikkus Euroopa suhtes, äh, see on vähemussuundumus, kuid siiski väga jõuline suundumus paljudes liikmesriikides. komisjoni töö ja iseenesest parlamendi abil, kuigi kõike, kõiki meie ettepanekuid ei ole arvesse võetud, aga see on ka normaalne, ehk siis täna ei ole meil sotsiaalset Euroopat, sest äh, ei ole kuidagi suveräänsuse siiret toimunud. ja mina sooviksin, et äh, seda tehtaks, sest see oleks ainus viis, kuidas tasakaalu viia sotsiaalne ja majanduslik Euroopa, kuid äh, poliitiline küsimus jutumärkides. Te soovisite, et sotsiaalsamba ettepanekute osas teeks äh, kolm institutsiooni avalduse, nõukogu parlament ja komisjon. mis oleks selle poliitiline eesmärk, mida te kavatsesite selles, selles osas? kas see tähendaks seda, et meil oleks sotsiaalõigus, mis oleks üle, ülimuslik Euroopa Liidu tasandil võrreldes liikmesriikidega või oli teie eesmärgiks veenda öö, äh, protestimeelseid liikmesriike, mis oli teie eesmärk või mõte Merci. Anne Sander. Merci, Monsieur le Président. Anne Sander, tänan. tänan. härra ja proua volinik, mul on äh, hea meel kuulda teie ettepanekuid, hea meel kuulda komisjoni ettepanekuid. me näeme, et äh, populism ja euroskeptilisus tuginevad just sellel, et meil on, meil puudub sotsiaalne Euroopa, meil on ühine turg me oleme teinud edusamme erinevate Euroopa poliitikate vallas, kuid on tõsi, et täna ei ole meil veel tehtud piisavalt edusamme sotsiaalvallas. seega teie ettepanekud ja avaldused on igati huvipakkuvad, kuid ja olulised ning näitavad kodanikele, et Euroopa Liit huvitub nendest ning nende õigustest ja ma loodan, et need ettepanekud võimaldavad meil ka veenda ja, ja võidelda konkurentsiga, ähm, mille tingimustes peavad tegutsema meie ettevõtted. raske on aga veenda liikmesriike võtma vajalikke meetmeid ja sellest ka minu esimene küsimus. ma arvan, et Euroopa Parlamendis me kindlasti järgime teie ettepanekuid ja teeme omad ettepanekud. kuidas aga äh, saada üle liikmesriikide vastumeelsusest? mul on ka hea meel teie ettepanekute üle ja selle üle, et te tunnete huvi uute tööhõivevormide suhtes, mis on seotud äh, digituru arenguga. Te olete algatanud ka sotsiaalpartneritega konsultatsioonid. küsiksin seega järgmist. kas äh, selles küsimuses kavatsete samuti hakata koguma andmeid meil on ju puudu infost. ja kui kavatsete andmeid koguda, siis milline oleks teie ajakava? milline oleks sotsiaalpartneritega konsulteerimise ajakava samuti, mis puudutab sotsiaalkaitset ja eeskirju, mida tuleb rakendada töölepingu vallas, milline oleks ajakava niisiis? ja viimane küsimus, äh, ma ei hakka pikalt sellest rääkima, kuid juhiksin teie tähelepanu piiri, piirialadele, sest äh, teie välja pakutud ettepanekutes, olgu siis tegemist äh, sotsiaalkindlustuse koordineerimisega või olgu siis tegemist digitaalvaldkonnaga või lähetustöötajatega, sellel on selge mõju tööhõivele piiriäärsetes piirkondades ja seepärast tahaksin teada, kas te olete midagi konkreetsemat ka nendele piirkondadele ette näinud. tänan, Robert Rochefort tänan, esimees, tänan härra Dombrovskis, tänan proua, tänan proua Tyson. kakskümmend prioriteeti äh, on väga olulised. me toetame neid komisjoni prioriteete ja kui võiksime öelda ainult ühte asja, siis ainult seda, et oleks tore, et see oleks, oleks olnud tore, kui, kui oleksite nendega varem välja tulnud, kuid igal juhul meid huvitab kõige rohkem see, mis siis nüüd muutub. Need kakskümmend prioriteeti on heaks kiidetud, meil on kolme, kolme institutsiooni heakskiit. me toetame teid, me ei taha mängida ühte institutsiooni teise vastu välja. me oleme siin tegelikult kahe vahel, ühest küljest ei räägita piisavalt sotsiaalteemadest, nii oli ka minevikus rohkem räägitakse, räägitakse majanduslikust äh, Euroopa poolaastast ja, ja kodanikud küsivad, mida te teete sotsiaalvallas ja teisest küljest me räägime sellest nüüd, kuid konkreetselt kahe-kolme aasta pärast, kas nende erinevate teemade osas me tõesti konkreetselt ka mingeid edusamme teeme? kas sotsiaalõiguste vallas muutub midagi? kasutan võimalust, ütleksin, et ühest ma tunnen puudust selles kogu pildis milles on demograafia. me näeme, et äh, kõik tugineb meie kriisile, kus me oleme olnud kümme aastat, mis ei ole veel päriselt lõppenud, kus on äh, piiramatu üleilmastumine, kus on massiline tööpuudus ja te võtategi seisukoha just selle suhtes, aga mulle tundub, et suur demograafiline väljakutse, milleks on vananemine, seda, sellest on siin puudu ja aga ma olen aga veendunud, et lähiaastatel paljud sotsiaalsed õigused satuvad ohtu just läbi vananemise. ja me peame tagasi ja me näeme, näeme vanurite vaesust tekkimas, me näeme vanusegruppide ebavõrdsust. solidaarsus muutub väga oluliseks, seepärast oleksin ma hea meelega näinud, et rohkem oleks tähelepanu pööratud et ühest küljest jah, on kõik need sotsiaalsed teemad, aga, ja üritatakse nende uute väljakutsetega ka tegeleda, näiteks pensionid. kas ei peaks äh, näiteks ka rääkima võimalusest äh, samal ajal töötada ja saada pensioni, töötama, tööt-, võimalusest töötada kauem, ilma et ei, ei piirataks vabadusi. Need on ainult mõned variandid. Sofia Ribeiro. tänan, Sofia Ribeiro. aitäh lugupeetud asepresident, proua volinik. alustuseks tahaksin tervitada teid siin selle komisjoni ees ning soovin öelda, et me oleme tõepoolest näinud selle äh, mandaadi jooksul muudatust, eriti just äh, töö ja eraelu tasakaalu osas, me näeme, et äh, töötatakse ka Euroopa poolaasta kontekstis äh, ning minu kolleegid äh, on äh, näinud väga palju vaeva, et äh, töö järelu tasakaal oleks töökavas ja et seda võetakse arvesse ka Euroopa poolaastas. mis puudutab uute sotsiaalsete näitajate kasutuselevõttu riigipõhistes soovitustes ning seda, et rõhutatakse vajadust ebavõrdsuse vähendamise järele, me oleme teiega sellest täiesti päri aga ebavõrdsuse vähen-, ebavõrdsus ei vähene, kui meil ei ole ette nähtud konkreetseid äh, menetlusi selleks, et äh, liikmesriigid äh, saavad neid meetodeid rakendada, mis neile on ette nähtud, kui nad näevad, et ebavõrdsus on ületanud teatud tasemed. ning tulles Euroopa Liidu sotsiaalse samba juurde, siis minul isiklikult on kõhklusi. ja see küsimus on teile mõlemale äh, kui aus olla, ma ei ole päris hästi aru saanud sellest, kuidas seotakse see uus ettepanek, mis on väga tere, teretulnud, sellesse, et suurendatakse Euroopa sotsiaalset äh, sidusust, aga samas me räägime erinevatest Euroopa integratsiooni tasanditest, äh, mis on mainitud ka teie poolt mainitud äh, valg-, Euroopa Valges Raamatus, kuidas me saame suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust, kui meil on samas äh, väga vähene Euroopa-ülene sotsiaalvaldkondade lõimimine, see on ka komisjoni poolt äh, välja toodud. seega küsimus, kuidas te kavatsete siduda valges raamatus tõstatatud küsimused ja selle Euroopa sotsiaalse samba väga ambitsioonika ettepaneku ning lõpetuseks väga lühidalt veel kaks küsimust, esiteks me peame ette nägema väljakutseid, eh, millega me tulevikus silmitsi oleme, peame koordineerima institutsioonide vastuseid, tegema koostööd ka ettevõtetega, selleks, et oskuste tase tõuseks näiteks digitaalvaldkonnas. sest vastasel juhul eh, läheb Euroopast eh, üha enam töökohti teistesse maailmajagudesse üle haridus ja koolitus, jah, me vastutame selle valdkonda eest, valdkonna eest, aga me peame võtma samme, sest vastasel juhul uute töökon-, uute oskuste vallas jääme me teistest maha. ning lõpetuseks viimane küsimus, väga oluline valdkond, kaks miljonit ettevõtted ja neliteist miljonit äh, töötajat Euroopa Liidus, keda see puudutab, mina nimelt tahaksin teada, kas on ette nähtud mingisugune ettepanek seoses sellega, milline on äh, sotsiaalsete ettevõtete või sotsiaalse ähm, majanduse miinimum äh, Euroopa üleselt Pro,? proua Baranšati, tänan, esimik, esimees äh, proua volinik, härra volinik, ma tahan teid tänada, sest eelmisel nädalal tegelikult andsite meile sõõmu värsket õhku näi-, nähes, milline on teie poliitiline, mille, milline on te-, näidates poliitilist tahet ja tulles vastu meie kodanike soovidele, kodanikud panid seda selgelt tähele. tahaksin aga rõhutada nüüd kõigepealt ühte asja. on selgelt vaja rõhutada, et sotsiaalne Euroopa ei ole võimalik ilma selleta, et tööhõive areneks et majandus areneks. majanduse areng ja sotsiaalne kaitse, nendevaheline seos peab olema selgelt nähtav, sest ei ole võimalik sotsiaalpoliitikat teha tühja koha pealt ex nihilo, ilma et me toetaks majanduse arengut. mulle tundub see väga tähtis, ei saa olla ei saa valesti tõlgendada lihtsalt seda teemat. teiseks, rõhutaksin järgmist. uut tüüpi töökohad. see on seotud just majanduse arenguga. selgelt tuleb rõhutada, et need kümme äh, töökohta, mis täna on kõige levinumad, ei eksisteerinud kümme aastat tagasi. see tähendab, et töökohti luuakse just innovaatilistes sektorites. see tähendab, et ühest küljest tuleb muuta koolituse põhimõtteid, me ei tohi kasutada kindlaks, kindlalt fikseeritud mudeleid. me peame mõtlema uutele vajadustele. peame mõtlema pädevuste üleviimise võimalustele. pädevu, peab peaksid olema sellised oskused, mida on võimalik kasutada erinevat tüüpi töökohtadel. nagu te ütlesite väga õigesti, härra volinik, ennist, kogemuse äh, kasutamine näiteks peaks olema see, mis, tänu millele inimesed ei jääks tõrjutud seisundisse. elukestev õpe kindlasti on oluline, aga just sellised, sellised äh, erialad, erinevate erialade ülesed mudelid on tähtsad. ja eelmise aasta teatises oli väga näha teie tah-, tahtekindlust. vaatan siin ka Agnes Junger-, Jungeriuse poole lähetustöötajate direktiivi läbivaatamise kontekstis täpselt sama, kui me ei näita üles poliitilist tahet, tõsist otsusekindlust, soovi lõpuni minna siis äh, meid ei võeta tõsiselt. ei nähta, kuivõrd oluline poliitiline eesmärk on meie jaoks ehitada sotsiaalset Euroopat. ja see õnnestub meil, me oleme käinud juba pika tee maha. me peame selgelt saatma selle signaali hetkel, kus ksenofoobia, natsionalism on, on äh, domineerivad teemad sageli, seega meie otsusekindlus on väga tähtis. ja eelmisel nädalal ei, ei tundnud ma ennast just väga mugavalt, kui Euroopa Kohus äh, langetas otsuse, mis oli pisut vastuolus kõige sellega, mida me praegu just teeme lähetustöötajate osas. iseäranis äh, tekitas see mulle muret Ryanairi tüüpi ettevõtete puhul. Nei-, nad oskavad päris hästi äh, sotsiaalsete erinevuste vahel laveerida, seda tüüpi ettevõtted. me peame siin saatma just otsusekindluse signaali, ma arvan, härra esimees. proua Pro Rodriguez lugupeetud volinik, kas see president aasta kaks tuhat seitseteist on kindlasti väga oluline aasta, kus me saame tegeleda sotsiaalse Euroopa ülesehitamisega? nagu te näete siin komisjonis, meie tervitasime teie ettepanekut, et me töötaksime Euroopa sotsiaalse samba kallal. samuti tunnustame neid kahtekümmet 20 Äh, prioriteeti, nendega liigutakse õiges suunas ja need tegelikult kajastavad ka seda, mis on välja toodud parlamendi raportis. aga meie peamine murekoht on äh, just see, kuidas seda hakatakse rakendama. me peaksime eeldama, et sotsiaalne sammas on olemas nii Euroopa Liidu kui ka euroala jaoks. mis puudutab Euroopa Liitu, siis mitmed kolleegid on juba rõhutanud seda, et me peame tagama, et kõik inimesed, ükskõik mis töökohal nad töötavad, saavad tugineda korralikele lepingutele ning et neil on ligipääs sotsiaalkaitsesüsteemidele. me hindame seda, et komisjon on nõu pidanud ka sotsiaalsete partneritega ja loodame, et sotsiaalsed partnerid jõuavad kokkuleppeni ja töötavad välja lahenduse, aga kui see pole võimalik, siis meie eeldame, et komisjon peaks olema valmis äh, Äh, töötama ise välja mingisuguse õigusliku lahenduse, seda me vähemalt omalt poolt eeldame. oma märkustes kom-, keskenduksin ka euroalale, seda seetõttu, kui aus olla, siis pakett sellisel kujul, nagu see praegu on, võttes arvesse analüüsidokumenti, ei ole veel jõudnud sinna, kuhu see peaks jõudma. ma tean nimelt, et komisjon töötab välja ka konkreetset dokumenti euroala kohta. seega täpsemini sellel teemal. kui me soovime tagada sotsiaalse ja majandusliku konvergentsi ülespoole Euroopa Liidus ja euroalal, siis meil peavad olema väga konkreetsed eeskirjad, milles lähendatakse sotsiaalseid ja majanduslikke eesmärke. veel konkreetsemaks minnes meil on vaja menetlust, mille abil saaks tõsta tootlikkust selleks, et tõuseksid ka palgad. selleks, et sotsiaalhüvitised samuti suureneksid, tuleb ühendada sotsiaalkategooria ja maksunduse alast maksundus. selleks, et me näeksime töökohtade, tööhõive suurenemist, tuleb koori-, koordineerida ülespoole ka komisjoni võimekust investeerida. Need on kõige olulisemad reeglid, millest tuleb lähtuda, kui me tahame euroalal näha tõelist majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist, ülespoole lähenemist ja see ongi minu eeldus. nimelt, et need, neid, nendest põhimõtetest lähtutakse, et need on selgelt välja toodud selles dokumendis, mida te koostate praegu äh, Euroopa Majandus- ja Rahaliidu kohta. ning selleks, et me tõesti näeksime ülespoole konvergentsi, on vaja tagada ka see, et äh, liikmesriigid äh, omalt poolt pingutavad ja reforme teevad, aga et meie fiskaalvõimekus suudaks toetada neid jõupingutusi. sellega seoses tahaksin öelda, et jah, see on väga oluline pakett, Äh, mille komisjon on sotsiaalse sambaga seoses välja töötanud, aga tuleb minna veel edasi, me peame sujundama sotsiaalseid äh, murekohti ka teistes dokumentides, millega komisjon praegu tegeleb. aga eriti just selles, äh, mis, milles keskendutakse Majandus- ja Rahaliidule. tänan, tänan ja proua Stevens! Dank u wel, vicevoorzitter en commissaris. Uh, ik wil graag suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, suur aitäh, lugupeetud volinikud. ma tahaksin tänada mõlemat volinikku äh, selgituse eest äh, selles osas, kuidas oleks võimalik Euroopa sotsiaalõiguste sammast üles ehitada ja minu fraktsioon loomulikult toetab neid teiepoolse püüdlusega, kuidas seda täpselt teha. meil on selles osas küll erinev lähenemine Te kõik teate, et majanduslikku olukord äh, ja tööturg erinevad liikmesriigid väga suurel määral ja seetõttu äh, ühesugune lahendus, mis on mõeldud kõikidele liikmesriikidele, lihtsalt ei toimi. me peame tulema välja erinevate lahendustega, näiteks vaatame Hispaaniat. Hispaania on riik, kus tööpuuduse määrad on väga kõrged ja kui nemad peaksid nüüd investeerima äh, prioriteetselt et äh, puhkuseõigustesse, äh, kuid samal ajal on neil väga piiratud töö loomisvõimalused üldse, siis see tähendab seda, et sellises kontekstis on ääretult vajalik paindlikkus, et äh, saaks arvesse võtta ka selle riigi tööturu olukorda. ehk siis, kuidas komisjon selle konkreetse aspektiga kavatseb tegeleda? üks võimalus oleks see, kui komisjon paneks paika vaid miinimumnõud, mõtted näiteks töö ja eraelu tasakaalu valdkonnas. kas see on teie eesmärgiks? suur tänu, Eduard Marta. tänan, härra esimees, proua volinik, härra volinik. kui ettevõte lõpetab tegevuse sellepärast, et tema toodang ei ole enam ajakohane, on halva kvaliteediga, kliente enam pole, siis see on sotsiaalselt äh, kohutav aga see on mõistetav majanduslikust seisukohast, võiksin öelda. mis on aga lubamatu, on see, kui ettevõte su-, lõpetab tegevuse mitte sellepärast, et tema toodang ei vasta enam vajadustele, vaid sellepärast, et ta siirdab oma tegevuse mõnda teise riiki, kus on maksuvabad piirkonnad, kus äh, ettevõtted ei pea maksma mingeid makse mõnes riigis, kus äh, tööjõud on odav ja kus see kõik on võimalik tänu Euroopa Liidu toetusele. võtame Poola näite, siis äh, Euroopa Liidu abi moodustab kolm protsenti SKP-st Poolas. ilma Euroopa Liidu abita need eri majanduspiirkondi oleks palju keerulisem majanduslikult tekitada, lisaks ettevõtted, kes alustavad seal tegevust, kes ei pea maksma mingisuguseid makse, nad saavad ka samu, nemadki saavad abi erinevatest Euroopa programmidest, ehk siis nad saavad abi kahest alli-, ehk siis nad saavad topeltabi. Äh, mõistes Prantsusmaa olukorda, Whirlpooli näidet näiteks, see pole mitte ainus näide muuseas, äh, paraku on neid ju palju. Äh, ja mitte ainult Prantsusmaal. nii et kaks küsimust teile minu poolt, kas te ei leia, et ettevõtete mujale siirdamine on ebaaus, et see moonutab majandust, näiteks vaatan, kuidas toimub olukord Hiinas, see tekitab ebavõrdset konkurentsi samuti ja minu teine küsimus, kuidas kavatsete tegutseda selleks, et võidelda ettevõtete mujale siirdamise vastu, mis on ebaõiglane. rääkisin Poola näitest ja toetustest, need aga lõpevad aastal kaks tuhat kakskümmend, nii et hargmaiste ettevõtete järgmiseks etapiks saab India ja Aasia sellisel juhul ja seegi ongi juba alanud IT vallas näiteks, kas teie meelest on normaalne, et Euroopa Liidu vahendid toetavad neid rahvusvahelisi ettevõtteid selleks, et nad äh, võimalikult suurt kasumist saaksid, et nad siis oma tegevuse viiksid Euroopast välja ja müüksid siis meile pärast tooteid äh, odavamalt kui odavalt. Te räägite sotsiaalsest sambast, väga tore, suurepärane, olen igati nõus, aga mina kuulun nende hulka, kes arvavad, et sotsiaalpoliitika ei ole võimalik, kui meil puudub tööstuspoliitika Euroopas. kuidas äh, äh arvate teie, kas äh, ei peaks, kas me ei alusta mitte valest otsast, kas meil ei peaks kõigepealt olema tööstuspoliitika, et äh, see ebaõiglane konkurents kõigepealt ära hoida si.? suur tänu, nagu näete, oli terve rida sõnavõtte ja küsimusi, mis igal juhul näitavad äh, suurt huvi meie komisjonis, Euroopa Parlamendis nende teemade vastu ja annan teile kõigepealt sõna härra Dombrovskis seletuseks, selgitusteks ja täpsustusteks uh,. okei okay,, honorable. ja äh,, austatud parlamendisaadikud, suur-suur aitäh äh, nende küsimuste ja kommentaaride eest. ma püüan omalt poolt äh, lühidalt äh, nendele erinevatele tõstatatud küsimustele vastata. kõigepealt äh, äh, Äh, sotsiaalõiguste samba eesmärk. nagu me ütlesime, siis eesmärgiks on edendada sotsiaalset konvergentsi äh, tööturgude ja sotsiaalhoolekandesüsteemide kaudu, mis võimaldaks äh, tagada suurema vastupanuvõime majandusšokkidele. lisaks sellele eesmärgiks on tegeleda ka muudatustega tööturul ja ühiskondades laiemalt mis mm, siis äh, iseloomustab kahekümne esimese sajandi sotsiaalset turumajanduslikku keskkonda. lisaks sellele Äh, see dokument on raamistikuks liikmesriikidele, äh, kujundamaks nende siseriiklikku poliitikat, samamoodi on see raamistikuks ka Euroopa Liidu institutsioonidele nendepoolsete algatuste väljatöötamisel. ja seetõttu äh, oligi tegemist kolme institutsiooni poolse ühise dokumendi väljakuulutamisega ja loodetavasti suudame me aasta lõpuks oma eesmärgid suu-, saavutada, kui aga ei, siis saab sellest sambast vaid nüüd komisjoni soovitus ja me paneme selle mm, siis sellisena lauale. nüüd edasi küsimus, mis siin ka tõusetus, seos selle samba ning valge raamatu vahel. tuleb öelda seda, et samal päeval, kui me tulime välja Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, tulime me välja ka äh, aruteludokumendiga, mis puudutab Euroopa sotsiaalset dimensiooni, äh, mis äh, on selline aruteludokument, mille me oleme koostanud pärast valge raamatuga väljatulemist. samas on komisjoni ettepanek äh, tugevdada poliitilist pühendumust, tagamaks tugevam sotsiaalne dimensioon Euroopas samal ajal see aruteludokument äh, heidab äh, pilgu pikemasse perspektiivi seoses sellega, kuidas Euroopa sotsiaalne dimensioon saaks areneda, äh, millised on võtmetähtsusega trendid, võimalikud mõjud, mis seda protsessi mõjutavad võivad ja lisaks sellele Valge Raamatu viie stsenaariumi võimalikud tagajärjed sotsiaalse agi kontekstis Äh, see näitlis, näitlustab väga hästi seda, kuidas need erinevad dokumendid omavahel seotud on. edasi. küsimus. Äh, mis siin tõusetus korduvalt äh, ja see puudutab juurdepääsu sotsiaalkaitsesüsteemile ja sellega seoses ka äh, kaasnevatele algatustele äh, me tahame sotsiaalpartnerite äh, konsultatsiooni käima lükata, kuid see ei tähenda seda, et komisjon ei saaks tulla välja ka seadusloomeliste algatustega, juhul kui sotsiaalpartnerid ei suuda kokkuleppele jõuda. nagu ma seda juba ka ütlesin, siis töö eraelu tasakaalu temaatika valdkonnas just see probleem meil tõusetuski järgmine küsimus. demograafilised arengud ja kuidas äh, need on sambas arvesse võetud, äh, kui äh, me selle samba raames õigusi ja põhimõtteid välja töötame, siis me peame loomulikult silmas pidama ka demograafilisi arenguid, me peame äh, Äh, mõtlema sellele, kuidas jätkusuutlikke sotsiaalseid süsteeme välja kujundada, see tähendab seda, et äh, samba kontekstis on see demograafiline aspekt loomulikult arvesse võetud, aga pikaajalises perspektiivis äh, käsitletakse seda mm, teemat sotsiaaldimensiooni arutelu dokumendis pigem. edasi tõstatati ka väga palju küsimusi vajaduse osas ähm, tagada tasakaal sotsiaalsete ja majanduslike aspektide vahel ja loomulikult äh, on see äh, väga oluline põhimõte, mis äh, kajastub kõikides meie dokumentides. ilmselgelt ei ole võimalik saavutada sotsiaalset konvergentsi ilma majandusliku konvergentsita ja me peame Äh, majandusliku konvergentsi äh, suunama ka ülespoole selleks, et tegeleda paljude erinevate teemade põhjustega, äh, konkurents, ähm, töötajate lähetamine ja väga paljud muud teemad ähm, on sellega seotud. niisiis, ilmselge on see, et sotsiaalvaldkonna ja majandusvaldkonna üles suunaline konvergents peavad käima käsikäes edasi, oskuste küsimus. ma arvan, et ma tegelikult mainisin seda teemat ka esimestes vastuste voorus, sellepärast et äh, see on väga oluline teema, millega tegeleda kaasaegselt tööturul, see on meie oskuste tegevuskavas ka ära toodud ja see on väga oluliseks prioriteediks komisjonile ka tulevikus. edasi, äh, sotsiaalõiguste samba teema Mm, kas ta on üle-euroopaline oma mm, suunitluselt või eurotsoonile suunatud pigem. Ähm, äh, põhimõtteliselt on see välja mõeldud siiski esmajoones eurotsooni jaoks, kuid see on siiski avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes äh, otsustavad äh, ka selles algatuses kaasa lüüa. edasi Äh, fiskaalsuutlikkuse küsimus äh, või, mm, või eurotsooni äh, fiskaalstabiliseerimisfunktsioon, nagu viie presidendi dokumendis on ära toodud, ja aruteludokumendi kontekstis, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu lõpuleviimist, tegeletakse selle teemaga, sellega me tuleme välja selle kuu lõpuks Mm, kõik need erinevad valdkonnad on loomulikult omavahel seotud ja me peame mõtlema selle peale, mida me teeme sotsiaalvaldkonnas ka siis, kui me arutame äh, Majandus- ja Rahandusliidu äh, sügavamaks muutliks ja lõp-, lõpuleviimist. Äh, konvergentsi koodeksit te äh, mainisite ka, äh, meie räägime oma dokumendis konvergentsi teetähistest või sihtmärkidest, aga põhimõtteliselt me räägime ikkagi ühest ja samast asjast. Neid on vaja selleks, et tagada, et konvergents oleks tagatud ka eurotsooni siseselt. järgmiseks erinevad reeglid, mis äh, on äh, paika pandud miinimumnõuete koha pealt, jah, tõesti, tegemist on miinimumnõuetega, millega me praegu oleme välja tulnud, loomulikult liikmesriigid äh, on saanud vabad käed edasi tegutseda, teha veel lisatööd, loomulikult on vaja olulisi mõju-uuringuid läbi viia, nii sotsiaalseid kui majanduslikke, selleks, et minimeerida selle kõige negatiivset mõju. ja lõpetuseks teema, mis tõstatati Euroopa Liidu fondide küsimuses. tegelikult tuleb öelda, et ette on nähtud see, et Euroopa et Euroopa fondid ei peaks rahastama ettevõtete ümberkolimist Äh, see on vastavas dokumentatsioonis ka paika pandud, see on ilmselge, aga kui me räägime sotsiaalsest konvergentsist, siis ma olen üldiselt ühel meelel, et see tähendab ka seda, et me peame aitama omalt poolt kaasa ka majanduslikule konvergentsile. Äh, ja Euroopa Liidu vahendid on olemas selleks, et seda majanduslikku konvergentsi edendada. ja sellest lähtepunktist lähtuvalt äh, ma arvan, et probleeme ei ole Mm, ja pärast seda mitmeaastast finantsraamistikku ei peaks äh, nende reeglitega lõpetama. Äh, see on väga oluline raamistik selleks, et tagada konvergents üle kogu Euroopa Liidu. aitäh! suur tänu, härra asepresident ja järgmisena saab sõna voli-, proua volinik Tyson. Äh, te saate siis sõna nii-öelda lõppsõnaks tänases arutelus. Euh, first of all I'm suur aitäh, lugupeetud esimees, ma vaatan nüüd, mida ma siin omalt poolt lisada saan, sellepärast et mulle tegelikult tundub, et Valdise poolt antud vastused olid vägagi ähm, kõikehõlmavad jah, loomulikult Euroopa sotsiaalõiguste sammas puudutab just äh, ülespidist konvergentsi, nagu Valdiski just ütles. Ähm, Sander ja Palasant küsisid siin äh, sellel teemal, jah, meil ei ole piisavalt Euroopa, sotsiaalset Euroopat praegusel hetkel, me teeme tööd selle nimel, et seda muuta, maailm on muutumises, me seisame silmitsi väga paljude väljakutsetega ka sotsiaalses valdkonnas, eriti nendega, mis on põhjustatud demograafilistest muutustest, globaliseerumisest, digitaliseerumisest ning muudest muutuvatest elementidest ja loomulikult sotsiaalvaldkond peab ajaga kaasas käima ja me peame tagama, et kõik sotsiaalsed riskid oleks kaetud meie ülesanne ei ole kõike ise hõlmata, aga me peame tagama selle, et koostöös liikmesriikidega on ka uued esile kerkivad riskid kaetud ja tuleks tegeleda ka mineviku lünkadega. aga öelda nüüd, et sotsiaalset Euroopat üleüldse ei eksisteeri, siis see on minu arvates liiast. viimase kuuekümne aasta jooksul oleme väga palju saavutanud ju äh, naiste ja meeste võrdsed võimalused äh,, Äh, selles valdkonnas on Euroopa kogukond olnud äh, ja Euroopa Liit olnud äh, väga eesrindlik ja kui me ei oleks seda tööd teinud, siis me ei oleks siin, kus me praegu oleme ja seetõttu ma arvan, et me peame selle kõige eest tänulikud olema, mis on siiani tehtud. jah, loomulikult me ei ole kõiki eesmärke veel suutnud saavutada praeguseks hetkeks, aga väga palju on siiski juba ära tehtud, olgem selle üle uhked ja pidagem meeles ja austagem seda, mida meie eelkäijad on teinud mis puudutab äh, seadusandlust, siis kui ma ei eksi, siis on kuuskümmend kuni seitsekümmend seadusandlikku akti, äh, äh, mis puudutab sotsiaalvaldkonda, ähm, ka KIIT tuleb vaadata näiteks ka sotsiaalfondid, Euroopa Sotsiaalfond näiteks ja teised nii-öelda väikesed sotsiaalfondid, kui nii võib öelda, globaliseerumisega kohanemise fond, mis ei ole üldsegi mitte tegelikult väike fond, see puudutab puudutab valdkonda, mis on seotud äh, ümberkorraldustega ja äh, FRD ja teised fondid. Äh, kõige kokkuvõttes me näeme, et tegelikult meil on päris suur e-, eelarveline manööverdamisruum tegutsemiseks, selleks, et investeerida sotsiaalvaldkonda ja nii edasi. nüüd majandusjuhtimise poolaasta muutub järjest sotsiaalsemaks, meil on veel kaks tuhat kakskümmend strateegia ja ka need teetäised, eesmärgid, benchmarkid. liikmesriigid on järjest rohkem tänu tänulikud selle eest, et nad saavad teineteiselt õppida, meil on selline avatud ko koostöövõrgustik, koordineerimisvõrgustik ja ma arvan, et selle me peaksime aluseks võtma ka tuleviku ülesehitamisel. oskusi loomulikult ei tohi ka ära unustada, aga seda me oleme juba ka maininud edasi, äh, nüüd äh, sotsiaalõiguste samba väljakuulutamine, Valdis äh, nagu alati andis teile väga põhjaliku ja täiusliku vastuse, kuid mina omalt poolt lisada järgmist. ma usun, et ühise proklamatsiooni või väljakuulutamise tegemine koostöös liikmesriikidega, loomulikult ka koos parlamendiga, aga esmajoones just koos liikmesriikidega, tagab sellise omanditunde ka liikmesriikide jaoks ja ma loodan, et me jõuame selleni aasta lõpul ja isegi, kui me sinna ei jõua, on teeme me omalt poolt selles vallas soovituse ja võtame selle äh, aluseks äh, tulevikupoliitikate väljakujundamisel. tulevikku silmas pidades jah, me, me peame mm, äh, mm, mõtlema tulevikule, me oleme juba neli konkreetset tegevust välja mm, pakkunud ja tulevikus me tegeleme kindlasti ka tööprogrammidega äh, kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist, me kindlasti koostame need ühiselt, nagu me varasemaltki oleme selles vallas tööd teinud, olgem siis ka ambitsioonikad ja vaatame, mida me selle mandaadi all saaksime ära teha. ma olen veendunud, et me suudame tulla välja heade ettepanekutega, demograafilised muutused, jah, need on ühed muutused, mis ühed, ühed sellised muutused, mis tegelikult julgustavad äh, ja on julgustanud meid selle sambaga välja tulema. ja loomulikult muudatusi on erinevaid, aga demograafilised muudatused on ilmselged. Äh, ja kui vaadata riigipõhiseid soovitusi, siis äh, siin valdkonnas on väga palju vaja veel ära teha, me teame, et see valdkond on oluline ja me peame silma peal hoidma arengutel. jah, ei ole lihtne poliitikaid välja töötada demograafiliste muutuste kontekstis, aga lihtne on see, et me teame juba äh, Ehm, seda, et kes kahekümne, kolmekümne aasta pärast on vanad, kui palju vanu inimesi meil olema saab ja nii edasi, ehk siis mõningat informatsiooni meil juba on ja kui olla nutikad, siis on võimalik äh, asjakohased poliitikad juba eelnevalt välja töötada ja seda me teemegi. me palume liikmesriikidel oma pensionisüsteeme muuta, äh, me ei tee seda selleks, et muuta inimeste elu keerulisemaks, me teeme seda selleks, et tagada jätkusuutlikkus oma süsteemides. loomulikult me peame vaatama, kas olemasolevad süsteemid on piisavad, kas inimesed saavad piisavalt saada pensioni äh, siis, kui nad ükskord pensionile lähevad või mitte. Ähm, võrdsuse küsimus, äh, sellest me juba rääkisime äh, sotsiaalõiguste sammas ja aruteludokument ja nendevaheline seos sellele küsimusele andis ka asepresident ähm, vastused, digitaalsed oskused äh, tõusetusid siin ka, jah, loomulikult see on ka väga oluline teema, üheksakümmend protsenti töökohad, töökohtadest äh, juba täna või ka tulevikus on sellised, kus on vaja äh, digitaalseid baasoskusi äh, ja äh, paljudel inimestel ei ole neid oskusi ja see tekitab probleemi ja seetõttu me peamegi oma äh, oskuste tegevuskava esimese sammuna mm, tagama selle, et äh, nendel inimestel, kellel sellised oskused puuduvad, ka digitaalsed oskused, oleks võimalik need endale omandada ja need välja töötada. ja mul on hea meel, et ka liikmesriigid ja parlament seda eesmärki toetavad, milleks on anda inimestele võimalus töötada välja uusi oskusi, omandada uusi oskusi digitaalselt digitaalsete baasoskuste vallas. jah, oskused, äh, äh, meil on vaja selliseid äh, mm, oskusi, mis on olulised tuleviku kontekstis, me ei saa jätkata siiani nagu praegu. nüüd ametiühingud, sotsiaalpartnerid, tööandjad ja ettevõtjad, me peame vaatama, konsulteerima nendega, mida me teha saame, me peame kasutama ära uusi tehnoloogiaid, Eurostat saab meid ka aidata selleks, et äh, määratleda ära, millised on tulevikuühiskonna vajadused, milliseid hariduslikke oskusi meil on vaja ja kuidas neid anda. ja veel üks märkus. Euroopa kohtuotsused äh, ja Raineri juhtum. Äh, mina väga rahulolematu ei olnudki, sellepärast et ähm, äh, tegemist on dokumentiga, mis on väga oluline töötajate vaba liikumise kontekstis. tegemist on dokumendiga, mis ütleb, et äh, sa ähm, maksad sotsiaalkindlustusmakseid selles liikmesriigis, kus sul on sõlmitud tööleping nüüd küsimus on siin see, kuidas see meie seadusandluses peegeldub ja meil on seadusandlus, mis ütleb, et kui on probleem, siis äh, me peame liikmesriikidega ühiselt sellega tegelema, meil on äh, vastav menetlus selle jaoks, vastav komisjon selle jaoks ja me peame seda menetlust, mis on paika pandud, ka järgima. Äh, ja Äh, liikmesriigid nüüd, äh, kus meil on jõustamisdirektiiv, äh, peavad tegema koostööd, see jõustamisdirektiiv jõustus mõned kuud tagasi ja kui kõik liikmesriigid täidavad oma rolli, mida nad peavad tegema, siis ma loodan, et see menetlus lahendab meie probleemid, me kindlasti hoiame nendel arengutel silma peal, aga ma arvan, et Euroopa Kohus Äh, andis siin oma hinnangu ja ma arvan, et äh, meil on nüüd see menetlus olemas ja sellest me peame ka kinni pidama, aga liikmesriigid peavad omalt poolt näitama, et nad teevad koostööd, tahavad teha koostööd, sest vastasel korral see menetlus ei toimi. ja edasi ähm, äh, parema või sobivama õigus jurisdiktsiooni valimine ja sellel on otsus. ma pean ütlema siinkohal, et kohus, mis peab tegelema ka sotsiaalvaldkonna äh, probleemidega, seisab äh, äh, väga lähedal töötajate huvidele ja see on ainult positiivne sotsiaalse Euroopa kontekstis, eks me peame ootama ja vaatama, mis selles valdkonnas lõplikult otsustatakse ja mulle meeldis ka see, mida proua Rodriguez ja härra mm, Dombrovskis ütles äh,, Ehm, need dokumendid kuuluvad kokku, äh, nad muudutavad üht, moodustavad ühtse paketi äh, koos valge raamatuga, need puudutavad Euroopa tulevikku me ei saa ainult sotsiaalset külge nüüd kõrvale panna ja hakata tegelema ainult majandusliku poolega, ei, me peame nende teemadega tegelema ühiselt, need teemad kuuluvad kokku. Äh, täna hommikul meil oli vastavasisuline koosolek ka ja see, mida teie siin äh, täna ütlesite, äh, kajastus juba sellel arutelul ka ja sotsiaalküsimuste aruteludokumendis eelmisel nädalal me ka rääkisime sellest, me ei me eralda need kahte teemat, me toome nad kokku, majandus- ja rahandusliidu süvendamine, globaliseerumine ja nii edasi, kõikides nendes valdkondades me äh, räägime sotsiaalvaldkonnast ja majandusvaldkonnast ühiselt ja nüüd Helga Stevens äh, viimasena, kui me seadusandlusega tegeleme Euroopas, siis äh, alati on tegemist selle miinimumiga, mida me liikmesriigilt palume me panime paika miinimumreeglid ja liikmesriigid saavad alati omalt poolt äh, midagi veel lisada, äh, kui see põhineb aluslepingu artikli sada viiskümmend kolm, ja alusleping äh, on selle niimoodi sätestanud ja kõik võivad olla kindlad, et liikmesriigid võivad alati teha rohkemat, kui meie nõuame, aitäh. suur tänu, härra asepresident, proua volinik, tänan teid, tänan teid tulemast kõigepealt, kuid ka kogu selle info, kõik, kõigi teie vastuste eest. struktureeritud dialoog on väga oluline hetk, see on demokraatia hetk. seepärast on teie siinviibimine eriti tähtis. Te avasite siin võimalust akna, ma ütleksin sotsiaalsele Euroopale, proua volinik. Te nägite, kuidas, kuidas meie liikmete vastuses ja võib-olla ka kannatlikkuses on näha soovi tõsiselt tegeleda nende teemadega. me oleme veendunud, et me peame vastama kodanike legitiimsetele ootustele ja kui lubate lõppsõnaks väljendada ühte soovi, siis see võimalust, soovin, et see võimaluste aken, et selles ei puhuks mitte tõmbetuul, vaid et järgneksid konkreetsed sammud, sest et ootused on reaalsed nii Euroopa Parlamendis kui eelkõige kodanikel ja teil on siin selles osas oluline vastutus kanda. tänan väga! ja nüüd ma teen ettepaneku lõpetada tänane koosolek sest järgmine päevakorrapunkt, milleks oli Euroopa koolitusfondi direktori kandidaadi kuulamine, on äh, tühistatud, seda kuulamist täna ei olnud võimalik korraldada ja seepärast kohtume homme kell üheksa kolmkümmend. alustame hääletusega siis ja tänan